Liebe Kolleginnen und Kollegen. lugupeetud kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. tervitan siin väga südamlikult transpordi ja kosmosepoliitika voliniku kandidaadi Maros Šefčovitši. palju edu talle tänasel kuulamisel. meenutan teile, et selle kuulamise eesmärk on vastavalt meie kodukorrale, et parlamendil oleks võimalus hinnata volinikukandidaate vastavalt nende üldisele pädevusele, Euroopale pühendumisele ja isiklikule sõltumatusele. lisaks äh, hinnatakse ka nende teadmisi kavandatud vastutusalal ning nende suhtlemisoskust. tuletan teile ka meelde, et meie kuulamisel võtavad osa ITRE komisjoni äh, liikmed, et esitada küsimusi transpordi- ja kosmosepoliitika voliniku kandidaadile. ITRE komisjon on kaasatud äh, komisjon. meenutan ka, et härra Šefčovitš on juba vastanud kirjalikele küsimustele ja need vastused on äh, saadetud äh, liikmetele saadikutele kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. suur tänu härra volinikukandidaadile nende vastuste eest. enne kui jätkame mõned äh, märkused äh, veel tänase menetluse kohta. meie kuulamine toimub niinimetatud ping-pongi süsteemis ehk äh, küsimustele järgnevad kohe vastused, ette nähtud on kaks vooru, küsimuste vooru. esimene küsimuste voor on koordinaatoritele ja see on jagatud viieminutilisteks osadeks. teine voor, mis on mõeldud kõigile saadikutele, on jagatud kolme osalisteks, kol-, kolmeminutilisteks osadeks. palun pidage meeles, et aeg on piiratud, aega mõõdetakse ja te näete teile jäänud kõneaega ekraanidel. kui te kõne eest kinni ei pea, siis katkestan teid ja see käib ka volikogu kandidaadi kohta, nii et palun teil pidada kinni kõne eest. esimeses voorus annan koordinaatoritele viis minutit kõneaega, neil on aega esitada kõige rohkem kaheminutiline küsimus ja seejärel palume volinikukandidaadil kohe vastata, tema vastamise aeg ei ole rohkem kui kolm minutit. palun pidage meeles, et mida kauem kestab teie küsimus, seda lühemaks jääb vastus, nii et äh, me teame, et äh, et äh, on hea ennast väljendada lühidalt, nii et palun seda teha. pärast äh, seda on võimalik esitada lisaküsimus ja see lisaküsimus peaks käsitlema igal juhul teemat, äh, mille kohta käis juba esimene küsimus. palun mitte avada uut äh, teemat, kui te seda siiski peaks kui te seda siiski peaksite tegema, siis on mul õigus teid katkestada. teises voorus on saadikutel kolm minutit äh, iga küsimuse ja vastuse jaoks, palun äh, pidage ka siin meeles, et mida lühem on teie küsimus, seda rohkem on volinikukandidaadil aega teie küsimusele vastata. teises voorus on lisaküsimus lubatud ainult siis, kui kolmest minutist on järel veel vähemalt üks minut lõpetuseks tahan öelda veel, et äh, meil on suuline tõlge kõigis äh, Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse, nii et kõik kõnelejad saavad pöörduda voliniku kandi-, volinikukandidaadi poole oma keeles ja muidugi on temal võimalus ka oma emakeeles vastata. kuid palun mõelge ka tõlkidele, ütleb kõneleja, palun ärge rääkige liiga kiiresti, et oleks äh, võimalik ka kõik öeldu ära tõlkida kogu kuulamist kantakse üles parlamendi veebilehel, seda on võimalik järel vaadata, Twitteris on võimalik meid jälgida äh, märksõna all äh, EP Hearing kaks tuhat neliteist. nüüd veel mõned praktilised märkused pärast kuulamise lõppu pärast küsimuste vooru lõppu on volinikukandidaadil võimalik veel maksimaalselt viis minutit kasutada lõppsõnaks. aga nüüd, härra Šefčovitš, me ootame huviga mm, teie sõnavõttu eh, Euroopa Liidu transpordi ja kosmosepoliitika kohta. Teil on sõna